siis kella kolmest kuni äh, kahekümne kolmekümneni ja siis kella kahekümne üheksast kuni kakskümmend neljani. Äh, päevakord on avaldatud ja ka Euroopa Parlamendi veebilehel olemas. tänane istung on lõppenud.